okei okay.. niisiis istume palun nüüd oma kohtadele, siis me saame istungiga alustada. We will need cards out. You got machines? Where's the... Where is the machine? Okay. Okay, we will... niisiis Äh, kontrollime kõigepealt, kas meie hääletusmasinad töötavad, kas kõigil on kaardid hääletusmasinas, niisiis kontrollhääletus. hääletus on alanud, vajutage palun mõnda nuppu This is my first time seeing this button, right? Well, we'll find out in a minute. Yeah, I think that's the, that's the vote closed. So you can see how many kids are plugged in, and then you can see. And if you have too many from any one group, it shows you. you know. Come on, press your button. niisiis, palun vajutage nuppu. nelikümmend neli kaarti on sees ja kolmkümmend kaheksa, kolmkümmend üheksa on nüüd hääletanud, nelikümmend üks on hääletanud, nelikümmend kaks, nelikümmend kolm üks kaart on sees ja ei ole hääletanud. ma küsin sellepärast, et võib-olla mõni hääletusmasin ei tööta. kas kõik on nuppu vajutanud? ma olen pisut mures, sest et nelikümmend neli kaarti on sees ja nelikümmend kolm nuppu on vajutatud. kas kellelgi hääletusmasina tuli ei põle? hästi, lõpetame nüüd selle hääletuse. kolmkümmend kaheksa on õnnelikud, üks on õnnetu ja neli jäid erapooletuks, niisiis läheme nüüd hääletuse juurde. hääletame minu raportit, ma ei tea, kas ma peaksin üldse juhatama istungit selles punktis, aga ma koostasin selle komisjoni nimel, nii et, et esimene muudatus, muudatus äh, nelikümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss A, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus nelikümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime, sest et äh, tulemus oli just napp. nii, viiskümmend üks, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud ja see on tagasi lükatud äh, kuusteist poolt, kakskümmend seitse vastu. suuline muudatus A, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üksteist poolt, vas-, era-, vastu võetud, kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss B poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend neli poolt,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 erapooletud, kontrollime viiekümne üheksandat, palun. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend kaheksa poolt, viisteist vastu, kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuusteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss C poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, aga kontrollime sest et kõik ei tõsta korralikult kätt. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. üks rahvaparteilane on ülearu, aga igatahes on see vastu võetud kolmkümmend kolm kaheteistkümnele. kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss D poolt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 hääletus on lõppenud, vastu võetud, kolmkümmend üks poolt, üksteist vastu. Äh, regi kaheksa poolt, vabandust, äh, regi kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, regi seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda. niisiis, äh, raportööri hääletusnimekirjas on pluss selle taga muide. see on äh, viimase hetke muudatus. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud kakskümmend viis poolt, kaheksateist vastu, kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss H poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, regi üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss I poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss J poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss L poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd hääletame teksti muudetud kujul, elektrooniline hääletus. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? nelikümmend üks poolt, üks vastu, kaks erapooletut. ja nüüd hääletame õigusloomealast resolutsiooni, hääletus on alanud jätkake hääletamist. üks rahvaparteilane ülearu, kas keegi võtaks oma kaardi välja? kõik on hääletanud. hääletus on lõppenud, mitte nii palju hääletajaid nagu eelmisel korral, aga nüüd on hääletus lõppenud. kolmkümmend üheksa poolt, keegi pole vastu ja kaks erapooletut, niisiis suur aitäh ja tahaksin tänada variraportööre ja personali, kes tegid äh, tööd ja samuti sekretariaati. ja nüüd läheme siis edasi. kas äh, kõik on valmis järgmiseks hääletuseks? Äh, Mariann Tysoni oma raport, mis puudutab ettevõtte tulumaksu ühtset konsolideeritud maksustamisbaasi. To block vote on amendment fourteen 14 muudatusettepanek viiskümmend, kolmkümmend üheksa, viiskümmend üheksa koos, kes vastu? kompromiss A, poolt vastu, erapooletud vastu võetud, edasi lehekülg kolm, kompromiss B, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd läheme leheküljele viisteist mm,. see mulle meeldib, nii, kompromiss C, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd lõikelt kaheksateist. see on samuti plokina kuni plokina, mis jätab välja konsolideerimise. kes on poolt, vastu, era-, lehekülg kaheksateist see on nii-öelda konsolideeritud plokk. muudatusettepanekud sada üks kuni leheküljeni kakskümmend viis, mis iganes seal on, ja see puudutab äh, konsolideerimise äh, väljajätmist. kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nii et terve see plokk on tagasi lükatud, kas tahate kontrollida? hästi, kontrollime üle nii hääletus alanud, minugi poolest see on oluline punkt. parem olla siis kindel. kas kõik on hääletanud, hääletamine lõppenud? tagasi lükatud kolmkümmend üks vastu, kaksteist poolt. lehekülg kakskümmend viis, muudatusettepanek sada viis, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada nelikümmend seitse, kaheksa, üheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada viiskümmend, viiskümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada viiskümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada viiskümmend kolm, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Inko kolmteist poolt, vastu, erapooletud, taga, vastu võetud. sada viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada viiskümmend viis, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek neliteist, IMCO neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vas-, kontrollime üle, sada viiskümmend kaheksa, palun. hääletamine alanud kas kõik on hääletanud, hääletamine lõppenud, vastu võetud kakskümmend neli poolt, kakskümmend vastu. et kontrollige ennast siin esimeses reas. sada viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, IMCO viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuuskümmend poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud, kompromiss D, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi järgmine lehekülg sada kaheksakümmend üheksa, kes poolt, vabandust, vabandust. aa, see nüüd langeb ära. seega siis kakssada kümme kuni kakssada kaksteist, kes poolt sada kaks, sada kaheksakümmend üheksa langeb ära, nüüd kakssada kümme kuni kakssada kaksteist. kakssada kümme. kakssada kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kolmteist, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada seitseteist, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks kakskümmend kaheksa poolt ja kaks kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kolmkümmend, eks poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kakssada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kakssada nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kakssada nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kakssada viiskümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada viiskümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontorme kakssada viiskümmend kuus, sest käte pealt ei olnud selge. kas kõik on hääletanud, hääletamine lõppenud, tagasi lükatud kuusteist poolt, kakskümmend kaheksa vastu. kakssada viiskümmend seitse, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks viiskümmend kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kuuskümmend, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kuuskümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kuuskümmend kolm, kes poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud kaks kuus neli, poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud kaks kuuskümmend kuus, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kuuskümmend seitse, eks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks kuuskümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada seitsekümmend, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, IMCO seitseteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks, seitse, neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada seitsekümmend viis, kuus, seitse ja kaheksa, kõik, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada seitsekümmend üheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks kaheksa kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks kaheksa kolm poolt, vastu, erapooletud, taga-, vastu võetud, kaks kaheksa neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks kaheksa viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss E poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja kolmsada nelikümmend, nelikümmend üks, need langevad ära, kolm, kuus, üheksa, kolm, seitsekümmend keeleline, kolm, seitse, kolm, kes poolt, vastu, erapooletud. mulle tundus, et on vastu võetud, aga kontrollime kolm, seitse, kolm, kas kõik on hääletanud? hääletamine lõppenud. vastu võetud kolmkümmend kuus poolt, neli vastu. Äh, tundus, et siin oli meeleolu muutus vahepeal. kolm, seitse, üheksa, kaheksakümmend, kaheksakümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmsada üheksakümmend, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, IMCO kakskümmend neli, kes poolt, vastu, erapooletud, see oli vist vastu võetud, kolmsada üheksakümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, IMCO kakskümmend viis, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, Mariann muudatuse panek nelisada kolm kuni nelisada kaheksa muudatusettepanekut. ma olen siin äh, valesti juhise andnud, see peaks olema negatiivne. tegemist on delegeeritud aktidega ja me anname mandaadi komisjonile muudatusettepanekut, kutsume üles parlamenti kaasama samamoodi ja see tähendab, et äh, meie muutume vastutavaks kõikide tehniliste üksikasjade eest ja meil tegelikult ei ole suutlikkust selliseks asjaks. nii et äh, sellepärast ma olen vastu sellele, aga ma jätan komisjoni otsustada, kui komisjon on teist meelt. minu soovitus on hääletada vastu. nii et see ei peaks olema mitte pluss, vaid miinus nelisada kolm kuni nelisada kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelisada seitse, nelisada kaheksa poolt, nelisada seitse, nelisada kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelisada üheksa, kokku kakskümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelisada kümme, keeleline, siis kompromiss F, kes poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmine lehekülg, muudatus kakskümmend kaheksa, IMCO kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neli, kaks, üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neli, kaks, viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitseteist, kes poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kaheksateist poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, üheksateist poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, muudatusettepanek üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, IMCO üks, AC langes ära hoopis muudatusettepanek kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud vastu võetud kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud vastu võetud kakskümmend kaheksa, langeb ära kakskümmend üheksa, üks poolt, vastu, erapooletud vastu võetud kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks äh, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, imko neli, kes poolt, vastu. see langes ära nelikümmend üheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neli poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle, muudatusettepanek neli. kas kõik on hääletanud, hääletamine lõppenud, vastu võetud, kakskümmend kuus poolt, kaheksateist vastu. IMCO viis langeb muudatusettepanek viis Äh, poolt vastu, erapooletud vastu võetud. see oli sama nagu IMCO kuus, muudatusettepanek viiskümmend kaks, see on ka ära langenud. muudatusettepanek viiskümmend kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend üks langes ära, kuuskümmend kaks. Ah, kuuskümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend kolm ja kuuskümmend neli, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend viis, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend kolm, ja MK seitse, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend neli, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend kuus, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend seitse, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuus, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, IMCO kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, IMCO kümme, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss G, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend üks langes ära, seega IMCO üksteist ja kaheksakümmend üheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime üle, hästi. Mariann soovis sõna. vabandust, siin hääletusnimekirjas on viga, kaheksakümmend üheksa langeb ära, sest me hääletasime kompromissi F poolt kaheksakümmend üheksa muudatusettepanek, mis taotleb läbivaatamisklauslit kolme aasta järel, aga me juba hääletasime, et me tahtsime viie aasta järel. seega IMCO kahe, üheksakümmend üks langeb ära. jah, tähendab, õige, kõik on õige. me nüüd kontrollime IMCO üksteist ja muudatusettepanek kaheksakümmend üheksa, mis on identsed nii et kõik saavad nüüd aru, mida me hääletame. hääletage, paljud ei ole veel hääletanud. IMCO üksteist ja Olle Schmidti muudatusettepanek kaheksakümmend üheksa, kas kõik on hääletanud? kas keegi veel hääletada soovib? hääletamine lõppenud ja vastu võetud kolmkümmend poolt, kolmteist vastu, kompromiss H, kes poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, hakkab sõnadest otsa saama. tekst muudetud kujul elektrooniliselt. veel jälle üks liiga palju EPP. kaks on nüüd välja tulnud, hääletamine lõppenud kolmkümmend viis poolt, seitse vastu, üks erapooletu. Äh, õigusloome resolutsioon, hääletame elektrooniliselt. kas kõik on hääletanud? hääletamine lõppenud. kolmkümmend viis, seitse ja üks. õnnitlused Marianile ja kõikidele teistele. Philippe, yes yeah.? Philippe, palun sõna läbipaistvuse nimel tahtsin ma lubada, tahaksin kutsuda raportööri eh, lõunale, kuid ma ei tea, kas see läheb kokku korruptsioonipiirangutega. Mariann, palun jah, ma võtan selle Philippi äh, kutse vastu esiteks ning teiseks äh, ma olen väga tänulik äh, kõigile kolleegidele Econis, tegemist oli väga keerulise dokumendiga, muudatusettepanekuid oli üle neljasaja ning erinevate fraktsioonide algpositsioonid olid väga erinevad, kuid me tegime kompromisse, rääkisime läbi ning ma leian, et tulemusi on siin näha ning ma loodan, et me anname komisjonile jõudu ning Ehm, sellist äh, indu minna edasi, sellepärast et tööd on veel väga palju, nõukoguga on väga raske leida ühehäälsust, kuid mm, meil on seda ühehäälsust veel vaja teksti vaadates tänan kõiki variraportööre ning kolleege, ma leian, et koos tegime me suurepärast tööd, aitäh! aitäh! tegemist oli suure enamusega ning ma olen täiesti kindel, et nõukogu peaks ka sellest äh, aru saama. nüüd äh, läheme Omnibus kahe juurde. üks hetk. Liam, palun. ma tahtsin tänada sotsialistide fraktsiooni nimel. ma ei tea, kas kolleeg kuulab mind tõlkekanalil oli mingeid probleeme, sellepärast et ma kuulan, kuulen oma klappidest teist häält kui inglise keelt, ütleb proua esimees. Liam ma tahtsin ütelda, et ma tänan siinkohal Marion Tysonit, sest ta tegi väga suure töö ära ning tegi seda väga paindliku meelsusega. tõepoolest ei olnud kompromissini lihtne jõuda ning kompromiss on väga laiaulatuslik, see ning võimaldab parlamendil oma positsiooni nõukogule tutvustada, aitäh, Mariann! aitäh! Lähme nüüd edasi äh, Omnibus kahe juurde, siin on äh, hääletusnimekirjas väike muudatus, mida me öö, äh, unustasime siia panna, see peab siin lõpus, et me hääletame elektrooniliselt kogu seda resolutsiooni ettepanekut, kuid seda me kindlasti teeme. ning loodetavasti on teil kõigil Äh, see selge, kui me sinna lõppu jõuame. niisiis, muudatus üks, seda ei hääletata, tegemist on tehnilise muudatusega, muudatus kakskümmend viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss A poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatus kakskümmend kuus poolt, kakskümmend kuus kuni äh, kolmkümmend üks äh, plokina poolt vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend kaks on tagasi võetud, kolmkümmend kolm kuni kolmkümmend viis kuni neljakümne viieni poolt vastu, erapooletud vastu võetud, kompromiss B poolt vastu, erapooletud vastu võetud, kolm üks viis poolt vastu, erapooletud vastu võetud, kolm kaheksa kolm poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, nelisada kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kuus poolt, nelikümmend kuus kuni nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss C, C poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend üks viiskümmend üks ja viiskümmend kaks koos, poolt vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss D, poolt vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss E, poolt vastu erapooletud, vastu võetud. viiskümmend neli, vabandust, vabandust, tõepoolest. kompromiss F, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd ma panen prillid tagasi pähe, sest ma näeksin paremini. viiskümmend kuus kuni viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm, kolm, viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss G poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend kolm kuni kuuskümmend viis poolt vastu, erapooletud vastu võetud, kompromiss äh, äh, hash poolt vastu, erapooletud vastu võetud, kuuskümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud vastu võetud, kolm kolm üheksa poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, kuuskümmend üheksa poolt vastu, erapooletud vastu võetud, kolmsada nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi, vastu võetud, seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss I poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm, neli, üks poolt, vastu, erapooletud, kas me võiksime kontrollida kolm, neli, ühte elektrooniliselt? vabandust, mitte elektrooniliselt. ja siiski elektrooniliselt, vabandab tõlk, hääletamine on lõppenud, vastu võetud. seitsekümmend kolm ja seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, ta vastu võetud, kolm, neli, kolm poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud, seitsekümmend viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kolm, neli, viis, seda ei hääletata, sest see on ära langenud, seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm, neli, seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss J ja K poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitsekümmend kaheksa kuni kolmsada seitsekümmend üks on välja langenud. hääletame kolm, seitse, üks, poolt, vastu, erapooletud me oleme siin veidi segaduses, me ei saa hääletada kolm seitse ühte, kes see tulemus ei ole selge. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud ning see on tagasi lükatud kolmsada seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, ka, aga kontrollime igaks juhuks, seda ma ei saanud kõiki käsi kokku lugeda siin. kas kõik on hääletanud? hääletamine on läbi. tagasi lükatud kaheksateist kakskümmend kaks vastu, tagasi lükatud kaheksakümmend üks ja kaheksakümmend kaks koos, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kolm suuline muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kuus me võime hääletada kaheksakümmend kuute ja poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend kolm võeti vastu, niisiis see kolm, seitse, kaks langeb ära, kolm, seitse, kolm poolt. ka kaheksakümmend kuus võeti vastu, nii et kolm, seitse, kolm langeb ka ära. kaheksakümmend neli, kaheksakümmend viis, kes on poolt? kaheksakümmend seitse ka. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd lähme edasi kaheksakümne kaheksa juurde, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend üks kuni üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend kaheksa poolt, ei, seda me siiski ei hää-, kuni üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud. ma ei ole kindel, mis siin minust vasakul nüüd proovi-, selgus, üheksakümmend üheksa. kas see võeti vastu? kolmsada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud, kolmsada kaheksakümmend poolt, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmsada kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, tundub mulle, kuid kontrollime seda siiski. kolmsada üheksakümmend üks, kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud ja see on tagasi lükatud, viisteist pool, kakskümmend seitse vastu kolmsada kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss L, suuline muudatusettepanek, kes on poolt? siin on mingi segadus kes on poolt, vastu, erapooletud. ma olen veidi segaduses, kuid mulle tundub, et see on vastu võetud. nüüd läheme kompromiss. ma olen kaotanud ära selle kompromissi. aa, see, siin see ongi. kompromiss M ka see on suuline muudatusettepanek. kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? nüüd kompromiss M ilma suulise ettepanekuta, muudatusettepaneku poolt vastu, erapooletud vastu võetud sada kolmkümmend viis kuni sada viiskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelisada seitse, kes on poolt, vastu, nelisada seitse. leheküljel kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada viiskümmend kolm kuni sada viiskümmend seitse, kes on poolt. sada viiskümmend kolm kuni sada viiskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss N, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend üks kuni sada kuuskümmend kuus, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss O poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend kaks kuni sada seitsekümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss B, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss Q poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelisada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss R poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kaheksakümmend kaheksa, sada kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss S poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksakümmend üks kuni kakssada poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss T poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss U poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss V poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuni neljasaja kuueni vastu võetud kompromiss äh, kaks siis V. kompromiss äh, ta-, topelt, kaks siis V, kes on poolt vastu tagasi lükatud. vabandust, kompromiss V oli vastu võetud. kolmsada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks, kaks, seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm, kakssada kolmkümmend kaheksa kuni kakssada viiskümmend kaks on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss X poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kuuskümmend kaks kuni kakssada seitsekümmend poolt vastu, erapooletud vastu võetud, kakssada seitsekümmend üks poolt vastu, erapooletud vastu võetud. kompromiss äh, Y, poolt vastu, erapooletud vastu võetud, kompromiss Z, Z poolt vastu, erapooletud vastu võetud kakssada seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss AA, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, vabandust, kompromiss AB, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelisada seitsekümmend kaks poolt nelisada seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kaheksakümmend kuus langeb ära, kakssada kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks üheksa üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada üheksakümmend kaks poolt, era-, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks üheksa kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada üheksakümmend neli langeb ära,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 kolmsada üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viisteist po-, vabandust, see langes ära. siis kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada viis langeb ära, seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmsada kuus poolt, vastu, erapooletud. tundub, et see asi on üsna segane, kontrollime seda, palun, kolmsada kuus. üks rahvaparteilane on siin üleliia, kas ta võiks oma kaardi välja võtta? aitäh, kas kõik on hääletanud? üheksateist poolt, kakskümmend kaks vastusega, tagasi lükatud. kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada kümme poolt. proovime uuesti, kolmsada kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime palun kolm kolmsada kümme, palun, kontrollime seda. kolmsada kümme siin on väike segadus nüüd. nii, mul on siin kirjas, et raportöör soovitab vastu hääletada. siin on miinus. kas me alustame algusest peale? meil on vaja teada, milline on tekst, mida me hääletame. kas me hääletame kolmsada üheksa, siis me oleme poolt, kui aga kolmsada kümmet, siis on Rahvapartei vastu niisiis, mida me siin praegu hääletame? me hääletame praegu kolmsada kümmet. raportööri nimekirjas on see miinus ning meil on üks rahvaparteilane üle. palun, kas üks asendaja võtaks ära kaardi, kas kõik on nüüd hääletanud, hääletamine on läbi. kakskümmend poolt, kakskümmend kolm vastu, niisiis tagasi lükatud kolmsada üksteist poolt, vastu, erapooletud, tundub, et on tagasi lükatud. kontrollime seda. vist ei olegi tagasi lükatud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud, kakskümmend neli poolt, kaheksateist vastu kolmsada kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, see on ilmselge. nüüd on meil suuline muudatuse ettepanek kakskümmend kaheksa, põhjenduspunkt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd siis helistame teksti muudatustega koos ning teeme seda elektrooniliselt. palun hääletage teksti muudatud kujul, kas kõik on hääletanud, hääletamine on läbi kolmkümmend kaheksa poolt, viis on vastu, keegi ei olnud erapooletu, seega äh, selle resolutsiooni, õiguslik resolutsiooni hääletamine palun hääletage. üks hetk üks rahvaparteilane on jällegi üle, aitäh, hääletamine on läbi. kas me võiksime hääletada seda ploki uuesti, kus oli üks rahvaparteilane üle, kõlas hääl. kolmkümmend seitse poolt, viis vastu. aitäh kõigile, õnnitlen raportööri tegemist oli väga keeruka hääletusega ning äh, palun, meil on veel tööd vaja teha, seega palun vaikust, raportöörile sõna, palun. Äh, jah, ma teen lühidalt ma tahaksin äh, kogu südamest tänada kõiki variraportööre. tegemist oli väga tehnilise raportiga ning ma arvan, et üldiselt oli koostöö meie vahel väga hea, ma olen tulemusega väga rahul, nii et, et suur aitäh kõigile variraportööri, variraportööridele selle suurepärase koostöö eest! aitäh! oodake nüüd natukene, me ei ole veel lõpetanud. Sven tahab sõna saada ja siis pean mina andma veel sõna raportöörile. Sven kallid kolleegid, ka mina tahaksin tänada variraportööre ja äh, kogu komisjoni äh, väga hea koostöö eest. ma arvan, et suurem osa kompromisse võeti vastu enam-vähem ühehäälselt. sellele vaatamata äh, leidsid protsessi käigus aset mõned asjad, millega ma siin komisjonis siiani ei ole kokku puutunud. kõigepealt üsna suur enamus variraportöör Äh, olid selle poolt, et me ole, asume tuhe, tugevale seisukohale mõningates küsimustes. Äh, see, need seisukohad aga muudeti vaatamata sellele, et me seminarile saime väga tugevaid teaduslikke tõendeid. Äh, me avaldasime selles valdkonnas väga palju materjale me oleme võtnud siis täiendavaid riske Euroopa äh, finantssektori maksuvõime kohta ja seetõttu me ei saanud neid ettepanekuid lõpuks toetada. samuti pean ma ütlema seda, et oli väga harjumatu, et kompromisstekst, mille me parlamendis äh, koostame äh,, lihtsalt pidevalt muutus ning me peame sellesse suhtuma väga tõsiselt Äh, ei ole tavaline, et enamus äh, parlamendis lihtsalt äh, mõtleb ümber ja sellest teavitatakse ajakirjandust enne, kui sellest teavitatakse variraportööre. ma pean ütlema, et Äh, nende muudatuste eest ei saa süüditseda raportööri, raportöör on meid alati väga hästi kohelnud, aga selle protsessi käigus juhtusid asjad, mida koordinaatorid peaksid arendama ar, arutama ja ma loodan, et see kriis ei lähe nii palju hullemaks, et äh, täiendavad kulud äh, pannakse maksumaksjate õlgadele, sellepärast et meie nõrgendasime neid kaitsemeetmeid Solvency süsteemis. niisiis minu arvates oli see raport üks tõeline lobitegijate festival, mis siin inimeste meelt kogu aeg muutis ja me peame sellele keskenduma ja sellega tegelema. aitäh, Peeter, järgmisena Äh, mina tahaks tänada raportööri selle suurepärase töö eest, mida ta tegi, äh, sellest sai lõpuks väga mõistlik äh, dokument, millega me peaaegu kõik olime nõus ja kui aus olla, siis kui vaadata neid probleeme, mis tekivad selle esimese astme teksti, tekstiga, mis juriidiliseks hinnanguks esitati, siis oli selge, et siin Äh, me seisame silmitsi äärmiselt politiseeritud teemaga, nii et, et ma arvan, et härra Palts käitus väga hästi, ma olen äh, kuulnud siin ka kolleegide kommentaare, aga olgem ausad, ma olen siin selles kojas olnud juba kakskümmend aastat ja selle aja jooksul on juhtunud siin igasuguseid asju. see on demokraatlikult valitud parlament, on väga oluline, et me analüüsime neid asju komisjonis. töörühm tegelikult ei koostanud sellist tasakaalustatud teksti, mida me siin hääletasime, arvamus, eriarvamusi oli ja ja ma ausalt öelda ei ole päris kindel, et me saime kõigile küsimustele vastused, mida soovisime, aga siiski mul on väga hea meel, et meil õnnestus saavutada äh, kompromiss, nii et aitäh, härra Pals ja teised variraportöörid. suur aitäh, me peame silmas pidama seda, et kui asjad jällegi fraktsioonidesse arutamisele lähevad, siis äh, võivad need muutuda ning äh, Äh, alati ei ole võimalik teada, äh, kuidas või mis suunas asjad arenevad. me oleme nüüd hääletanud, me hääletasime selle raporti poolt ja ma tahaksin küsida raportöörilt, kas ta on valmis alustama kolmepoolseid kõnelusi selleks, et saavutada võimalik kokkulepe esimesel lugemisel ja kui see on nii, siis me peame kinni standardmenetlusest. meie läbirääkimiste mandaadi aluseks on see raporti eelnõu, mida me just hääletasime ja läbirääkimiste meeskond on äh, nagu ikka esimees, raportöör ja variraportöörid. nii et, et ma tahaksin raportöörilt teada, mida ta kavatseb teha. Äh, aitäh. ma arvan, et äh, me peaksime ilma edasise viivituseta alustama kolmepoolseid kõnelusi nõukogu ja komisjoniga, me peaksime seda tegema nii kiiresti kui võimalik ning me peaksime üritama selle asjaga lõpule jõuda nii kiiresti kui võimalik, aitäh! <coughs> Very much. I can confirm provisionally we've uh, scheduled 11th of April for the first trialogue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 And then finally, can I remind you all, please, to come back at three o'clock for an exchange of views with Commissioner Barnier. Thank you very much. Jean-Paul. Issand, mul oli mikrofon. Mais compte tenu de, de ce qui a pu se passer ma tahaksin äh, rääkida äh, ühest asjast, mis äh, meie ühel viimasel istungil juhtus. Te ütlesite, et parlamendi mandaat äh, on see raport, mida me hääletame ning äh, kolmepoolsed kõnelused ei ole võimalus seada küsi-, küsimärgi alla seda, mida me raportis juba hääletasime ja väljendada komisjoni vähemuse seisukohti. ma tean, et äh, sellised probleemid meil läbirääkimistel on tekkinud teiste raportitega ja ma palun esimeest, et ta hoolitseks selle eest, et mandaadist peetakse kinni me, ma olen kindel, et raportöör kaitseb seda raportit, mida me hääletasime. Astrid, sina palusid ka sõna. jah, ma olen nõus sellega, mida härra Pals ütles äh, ma aga ei saa aru, miks härra Kiigold äh, nii ärritunud on. me saavutasime kompromissid Äh, sotsiaaldemokraatidega ja liberaalidega. nii et, et ma tõesti ei saa aru, milles see ärritus. Äh, mõnikord on demokraatia valulik, ütleb esinaine, aga midagi muud meil ka asemele pakkuda ei ole, nii et aitäh ja kohtume kell kolm